państwa. Wyjaśniłem panu. Daamid ja härrad. ma selgitasin ministrile, et me tavaliselt alustame kell kolm, mitte kell pool kolm, nagu täna ja seetõttu natukene koosoleku algus viibis. ennem kui ma tervitan meie külalist, eesistuja, maa esindajat ja Rumeenia põllumajandusministrit, sooviksin rääkida päevakorrast. koordinaatorite koosolek jääb ära arvamuste vahetus tsitrusviljade turu üle põllumajanduse peadirektoraadiga toimub ennem päevakorrapunkti kella äh, number üheksaga, äh, üheksat. päevakorrapunkt äh, number üheksa puudutab siis äh, kaubandusläbirääkimiste põllumajandusaspekti. ehk siis punkt üheksa järgneb tsitrusviljadele. kas on veel kommentaare päevakorra kohta? palun. härra esimees, ma äh, äh, räägiksin sellest, et just koordinaatorite koosolek jäi ära. samas meil on hädasti vaja rääkida uuest äh, tulukorralduse läbirääkimisest, me ei tea, milline on uus ajakava, kuidas see kõik kokku sobitub. ja nii me oma tööd jätkata ei saa. me ei pea sellise tempoga vastu. kui me soovime tõesti Äh, saada konkreetse tulemuse oma tööle, äh, kui me soovime selle üle hääletada, siis ma ei tea, kuidas see edasi äh, läheb, me sooviksime koordinaatoritega sellest rääkida, see ei ole kollegiaalne, me saame dokumendid tund või paar ennem koosolekut, nii mõistlikult töötada ei saa, sellest me peame omavahel rääkima, mitte niinimetatud avalikult homme volinikuga või, või mujal, vaid me peaksime sellest rääkima koordinaatorite äh, vahel härra esimees aga saab korraldada koordinaatorite koosoleku, seega härra esimees, palun ikkagi korraldage koordinaatorite koosolek, et me saaksime sellest rääkida, kuidas oma tööd paremini korraldada, sest teie üksinda saate selle üle otsustada. aga me, sest me ei saa tõesti oma tööd niimoodi jätkata nagu senini. Dziękuję pan poseł Flanagan aitäh, härra Flanagan. ja ma nõustun viimase kõnelejaga. minu arvates on üsna selge, et kui me ei leia endale piisavat aega töö tegemiseks, siis tulemus ei saa olema ka nii hea. me töötame tohutult kiiresti praegu, meil on olukord mõnedel variraportööride koosolek-, kohtumistel praegu, et meile öeldakse, et raportööri poolt, et me peame, raportöörilt me peame enne sellest asjast fraktsiooniga rääkima, variraportöörid seega ei ole valmiski seda, teatud teemasid veel lahkama. ja kui meil selle üle ka koordinaatorite koosolekut ei korraldata, siis öö, tähendab see seda, et me kunagi koordinaatorite koosolekut enam ei korralda, kui just piisav hulk inimesi seda ei nõua nii, aga, aga me ei saa oma tööd teha me ei saa niimoodi ju oma tööd korraldada, et äh, e-, enamus blokeerib meid, Põhja-Iirimaal katoliiklastel on ju niigi selline probleem juba see, et me oleme vähemuses, ei tohi tähendada seda, et meid lihtsalt blokeeritakse. härra Dess, aitäh, härra esimees väga sageli just ei juhtu, et ma Martin Roislingi ja härra Flanaganiga siin nõus olen, aga tuleb tunnistada, et ma mõlema eelkõnelejaga nõus olen. minu arvates on hädavajalik koordinaatorite koosolek korraldada, me peame arutama, kuidas oma tööd edasi korraldada, minu arvates ei ole õige, et see koosolek ka tühistati. aitäh! me üritame ko-, üritasime koordinaatorite vahel rääkida sellest, kas on vaja täna koordinaatorite koosolek korraldada. nagu te teate, siis kahekümne üheksandal jaanuaril eraldatakse terve koosoleku aeg selleks, et sellest reformist rääkida ning koordinaatoritega konsultatsioonide järel, kus enamus leidis, et ei ole vaja seda koordinaatorite koosolekut korraldada ja võttes arvesse, et kahekümne üheksandal toimub veel terve pikk koosolek selle reformi asjus seetõttu ka tühistati tänane koordinaatorite koosolek. töö kiirus on ka vastavuses sellega, kui kaugele ollakse reformiga jõutud. meie olukord ei ole küll väga mugav. näiteks võrreldes mahepõllundusreformi tööga aga me sooviksime oma tööga ikkagi ühele poole jõuda. me peame kogu vajaliku töö ikkagi saama ära tehtud ennem parlamendi mandaadi lõppu. seetõttu on tõesti äh, asi kiireloomuline. härra Sa-, äh, proua Sana palus sõna. Entonces, ¿qué, qué coordinadores han dicho para aplazar la? Aitäh millised koordinaatorid siis soovisid seda äh, äh, koosolekut tühistada, kolm fraktsiooni on sõna võtnud ja kõik kolm soovivad seda koosolekut korraldada. seega minu küsimus on, millised koordinaatorid siis ütlesid, et selle ko-, see ko-, koosoleku võib tühistada, palun jagage meile seda infot. olgu koordinaatoritega suheldi kirjalikult, koordinaatoritelt küsiti, mida nad arvavad ja selline oli tulemus. kui nüüd kuulata seda, mida te täna ütlete siis ma pole enam kindel, kas kõik koordinaatorid meie kirjavahetuses osalesid, mõned neist ei vastanud üldse. härra Caputo. jah, aitäh. tahtsin öelda, et mina sain lihtsalt selle info, et koordinaatorite koosolek ei toimu. ja me peame, nii nagu ka teised kolleegid juba ütlesid, siiski pingutama et ajakavaga edasi minna ja siin on võib-olla mingi arusaamatus, sellepärast et info lihtsalt ei liikunud ja meil ei ole tegelikult ka ju päevakorda praegu koordinaatorite koosolekut, koosolekuks. nii et äh, meil peaks siiski olema ju äh, arutelu ette nähtud äh, ajale kohas ma ei võta koordinaatorite kohta käivaid otsuseid vastu ilma koordinaatoritega rääkimata. see oli enamuse arvamus ja seetõttu otsustasingi nii tegutseda, see ei tähenda seda, et ma ei soovinud kohtuda koordinaatoritega. see tulenes lihtsalt minuni jõudnud vastustest aitäh ja kahekümne üheksandal saame rääkida pikemalt sellest teemast. minu meelest ei ole mingisuguseid teemasid, mida peaks arutama salaja koordinaatorite vahel. härra Flanagan. mind, mulle ei meeldi, kui mind peetakse idioodiks. palun vastake Äh, saadik Senra küsimusele, millised koordinaatorid soovisid, et koosolekut ei korraldataks. Teie öelge mulle seda, meile seda, sest seni on sõna võtnud ainult inimesed, keda hämmastab see, et koosolek tühistati. palun ärge solvake meid. härra Flanagan ma ei öö, ütlegi, et ükski koordinaator oleks soovinud tühistada koordinaatorite koosolekut. mina küsisin, kas praeguses olukorras me peaksime koosoleku korraldama ja kuna enamus ei näidanud entusiasmi üles selle koosoleku vastu, see, siis tühistasin koosoleku. asi ei olnud selles, et ükski koordinaator oleks palunud, et koosolek tühistatakse. mina lihtsalt küsisin, kas praeguses olukorras meil on vaja koosolekut ja enamus ei toetanud seda, et meil peaks olema, toimuma koosolek. selline olukord lihtsalt tekkis. see oleks ju uskumatu, et ma ei soovi kohtuda koordinaatoritega, ma oleksin väga rõõmus teiega kohtuma. ja põhjus, miks ma ei vastanud teie küsimusele, on see, et kõik koordinaatorid ei vastanud minu küsimusele kolleeg Andreu. jah, aitäh. ma tulin veidi hiljem, vabandust, aga äh, Rahvapartei äh, koordinaator igatahes soovib, et äh, see toimuks, siis ka Roheliste, Sotsiaaldemokraatide ja kuue koordinaatorid on selle koosoleku toimimise, toimumise poolt, nii et mis siin siis toimub, me oleme oma mandaadi lõppu eh, jõudmas ja miks me siis eh, ei, eh, ei tööta, mul tekib küll küsimus, et miks siis see koosolek ei toimu, mina ei ole koordinaator, see on, see puutub rohkem teisse. et kui peate mingit tehnilist kohtumist pidama, siis ma ei saa aru, kus siin see probleem siis on. me peaksime lihtsalt ju oma mandaadi siiski korrektselt õpetama. Pośle, szanowni państwo, konsultatsioon. härra Andreu, daamid ja härrad. sekretäriaat minu ülesandel konsulteeris koordinaatoritega, mina isiklikult ei suhelnud koordinaatoriga. aitäh siin ollakse üsna ärritunud ning ma tahaksin teile teada anda, et ma ju, mina isiklikult ütlesin juba kevadel, et me selle reformi jaoks peaksime ajakava paika panema, et töö oleks selgem. me ei ole jõudnud hääletumis, hääletamiseni, see lükatakse järjest edasi ning äh, homme siis peaks toimuma lõpuks meil koordinaatorite koosolek teisipäeval, järgmisel nädalal, nii et me saaksime rääkida kõigi kolme raportööriga ning et lõpuks ka hääletuseni jõudma. ma juba neli kuud ootan ning nüüd aitab küll. Well, I've got one bit of good news for the mul on teistele koordinaatoritele häid uudiseid, mina enam koordinaator ei ole, sest ma vahetasin fraktsioone Strasbourgis eelmine kord. võib-olla see muudab olukorda lihtsamaks, aga äh, ma tegelikult äh, tunnen, et me ei jõua küll mitte kuskile sellega. E, suur tänu härra Ägnule meile rõõmu valmistamast. sekretäriaat võtab nüüd sõna. La, la situation elle est, elle est jah, e, olukord on nüüd veidi keeruline, tõepoolest, siin on olnud e, mõnevõrra segadust. mina äh, saan äh, väga täpselt äh, ja ausalt teile selgitada, mis siin juhtus, me tegi-, tegutsesime tegelikult nii, nagu tavaliselt. sekretäriaadis on siis teemad, mille üle tuleb aru pidada või otsuseid vastu võtta resolutsioonid, arvamused ja nii edasi ja kolleegidega vaatasime, et praegu äh, tuleks äh, võtta vastu ainult üks äh, oluline otsus, ehk siis teise poolaasta meie komisjoni ähm, koosolekute ajakava ja seda oleks saanud väga lihtsalt läbi viia kirjaliku menetluse teel, mistõttu ei äh, oligi äh, see küsimus, kas äh, korraldada koordinaatorite koosolek või mitte. ja esimehe eestvõttel siis konsulteerisime koordinaatoritega, saatsime teile kirja selgitades, et on vähe teemasid, mis oleks praegu üleval ja saime sellele vastuse, ainult kolm vastust, kui ma nüüd ei eksi. rohelistelt oli üks vastus, kes soovisid, et tuleks äh, koordinaatorite kohtumine, siis saime kuuelt vastuse ja, ja ka Rahvaparteilt. teised fraktsioonid minu teada ei vastanud üldse midagi nii et äh, selle info me juhatajale edastasime ja seetõttu siis niisugune otsus ka vastu võeti, tühistada koordinaatorite koosolek. veel üks asi, mis mängu tuli, oli see, et järgmise nädala äh, teisipäeva pärastlõunal, kahekümne üheksandal, äh, räägitakse siis meie tavapärasel fraktsiooni, äh, meie komisjoni koosolekul siis põllumajanduspoliitika äh, reformist, kuidas sellega on edasi mindud ja see tegelikult sai ka kaalukeeleks, kui me otsustasime, et äh, et võib-olla seda reformi me siis koordinaatoritega täna ei arutaks, aga järgmisel nädalal on siis põllumajanduskomisjoni kõigile avatud koosolek plaanis ÜPP reformi teemal. nii palju siis sellest praegu, aitäh! Äh, moment, äh, na wyraźną... Üks hetk. Ma eraldi palusin, et toimuks see kirjalik konsultatsioon teiste koordinaatoritega, mina ei soovinud üksi otsustada, ma soovisin, et koordinaatorid otsustaks, seetõttu see kirjalik konsultatsioon toimuski sekretäriaadi poolt. niisiis, palun ärge omistage mulle mingisugust vastumeelsust koordinaatoritega kohtuda. ma olen täiesti valmis teiega kohtuma, see asi ei ole absoluutselt selles, et ma ei soovi või mul oleks vähe aega, härra Häusling. ja me soovime ka ministri ju ära kuulata. me oleme nüüd üsna palju rääkinud sellest teemast, kui on ähm, asi arusaamatusega tegemist, siis olgu, me peaksime aga ikkagi tõesti parandama oma öö, ähm, tegevust ning homme, äh, järgmisel nädalal me ei saa oma avalikul koosolekul rääkida sellest, kuidas meie tööajakava edaspidi välja näeb võib-olla siis järgmisel nädalal võiks korraldada nagu ikka koordinaatorite koosoleku, aga me peame omavahel rääkima seal sellest ajakavast. ning selleks kulub rohkem kui viis minutit ja meil peab siin olema selgus. seetõttu ma palun teilt, et okei okay,, see nädal mitte, aga järgmisel nädalal siis me ei saa öö, avalikult rääkida sellest, milline on meie ajakava ja kes, millised on raportöörid ja nii edasi, see, seda peame tegema omavahel. ma sooviksin anda ikkagi sõna ka ministrile. ma loodan, et me saame öö, öö, ka enne pikemat ette teatamata korraldada koordinaatorite koosoleku ning teiseks, me oleme sellest teemast rääkinud juba korduvalt. ja ma ei ole kindel, kas me peaksime kogu aeg samade, samadest teemadest järjekordselt rääkima. me oleme sellest, seda arutanud, ajakava on paika pandud, ma tean, et töö on keeruline ja ma võtan mütsi maha raportööride ees ja nende abistajate ees, aga ma ei leia, et me peaksime sellest teemast nüüd rohkem rääkima, seega ma paluksin, et härra minister võtaks sõna. kindlasti härra minister, eh, ministril polnud selle vastu midagi, et kuulata meie arutelu, kindlasti toimuvad keerulised arutelud ka Põllumajandusnõukogus. meil on tänasel koosolekul kakskümmend keelt eh, tõlkes. ma tahaksin tervitada meie külalist, eh, härra ministrit, kes on väga kogenud kes on minister olnud kahe tuhande neljandast aastast alates. ta on olnud ka aseminister. ta on töötanud põhjalikult ühtekuuluvuse solidaarsuse teemadega ühise põllumajanduspoliitikaga, mitmeaastase finantsraamistikuga. Need teemad on ministrihärrale kõik väga olulised. minister kindlasti ka teab, et siin on esitatud umbes seitse tuhat muudatusettepanekut. aga härra minister kindlasti mainib kõiki neid teemasid ka ise. ma vabandan ka ministri ees, et, et saadikud hakkasid siin nüüd arutama meie omavahelist töökorraldust, aga eks selline see elu on, palun vabandust. E- ma ei saagi sellele midagi eriti vastu öelda minu kogemused võimaldavad äh, mul äh, ise sõna sekka öelda omal moel. suur tänu, härra esimees. Äh, lugupeetud komisjoni liikmed, Euroopa Parlamendi liikmed, mul on täna suur rõõm ja privileeg teie ees olla, et tutvustada teile Rumeenia eesistumise ähm, aegseid prioriteete ma äh, tervitaksin teid ka Rumeenia põllumajandustootjate poolt, kes on ühisest põllumajanduspoliitikast palju kasu saanud, millesse olete teie panustanud ja panustate ka edaspidi. Rumeenia jaoks on äh, tegemist praegu väga olulise perioodiga, Rumeenia on esimest korda nõukogu eesistuja pärast Euroopa Liiduga liitumist. meid ootab ees väga dünaamiline periood, mille jooksul toimub palju olulisi sündmusi, mis mõjutavad Euroopa Liidu tulevikku. ja need toimuvad äh, üksteise järel, me üritame olla äh, erapooletu vahendaja ja viia Euroopat edasi Sibiu äh, tippkohtumine äh, selle aasta mais on äärmiselt oluline ja aitab meil luua äh, võimsamat, demokraatlikumat, ühtekuuluvamat äh, Euroopat. selle sündmuse käigus on meil võimalik selgitada kodanikele, milliseid otsuseid on Euroopa Liit vastu võtnud ja milliseid reforme on vaja läbi viia, et Euroopa Liitu edasi viia ning Euroopa projekti ühtsemaks luua. me soovime oma eesistumise ajal keskenduda kodanikele ja soovime neile tutvustada Euroopa Liidu tegevuskava ja seda, kuidas me ühiselt töötame kodanike huvides. Rumeenia oma töös Euroopa Liidu Nõukogu eesistujana kavatseb äh, töötada konkreetsete tulemuste nimel. selleks, et kõik Äh, saaksid äh, kasu tugevast ja ühtekuuluvast liidust. Rumeenia äh, soovib suurendada ühtekuuluvust regioonide ja kodanike vahel. ühtekuuluvus Euroopa väärtusena on Rumeeniale eesistujana äärmiselt oluline ja see on, ja meie prioriteedid on, langevad nelja valdkonda Äh, lähenev Euroopa, turvalisem Euroopa, Euroopa äh, ülemaailmse tegutsejana ja ühiste väärtuste Euroopa. esimene neist on äh, lähenev Euroopa, mille eesmärk on tagada kestlik ja õiglane areng kõikidele kodanikele kõikides liikmesriikides. sellega, selleks suurendame me, vähendame me arengulõhesid, äh, soodustame ettevõtlust, ettevõtlust äh, ja ühtlustame tööstuspoliitikat. meie teine äh, sammas on turvalisem Euroopa. eesmärk on tagada, et Euroopa oleks turvalisem, et liikmesriikide vahel oleks suurem ühtekuuluvus, et me suudaksime paremini vastu panna väljaspoolt tulevatele ohtudele ning soovime toetada koostööalgatusi selles vallas. kolmanda, kolmas sammas on Euroopa ülemaailmse tegutsejana, me soovime siinkohal äh, tugevdada Euroopa ülemaailmset rolli, äh, tagada ülemaailmse strateegia äh, rakendamist, ressursside kasutamist liidu tasandil, toetada laienemispoliitikat, naabruspoliitikat ning samuti tagada Euroopa rahvusvaheliste kohustuste täitmise. neljas sammas on solidaarsuse ja liidu ühtekuuluvuse toetamine. kui me toetame poliitikaid, mille eesmärk on võidelda diskrimi-, diskriminatsiooni vastu, toetada võrdset kohtlemist ning toetada kodanike osalust Euroopa aruteludes, siis Rumeenia eh, toetab ka, panustab ka aruteludesse järgmise mitmeaastase finantsraamistiku kohta. Eh, see tulevane eelarve peab aitama meil täita järgmise seitsme aasta jooksul meie eesmärke poliitilis- ja tehnilisel tasandil teeme koostööd Euroopa Liidu äh, Nõukogu, komisjoni ja parlamendiga ja see koostöö on äärmiselt oluline ähm, faktor äh, mitmeaastase finantsraamistiku teemal toimuvate läbirääkimiste tulemuste osas. me soovime äh, toetada kõikide Euroopa Liidu poliitikate rakendamist. Euroopa Parlament on oluline, sest see esindab Euroopa kodanikke ja ma mõistan seda osaliselt tänu sellele, et kaksteist aastat olen Rumeenias ise parlamendis äh, töötanud. olen olnud äh, ka Rumeenia parlamendi põllumajanduskomisjoni liige, mida ka juhatasin neli aastat. ma kinnitan teile, et äh, olen teie jaoks kättesaadav, olen valmis teiega koostööd tegema, soovin teiega töötada konstruktiivselt ja tõhusalt selleks, et me saaksime võimalikult palju edasi liikuda selle valguses, mida on saavutanud varasemad eesistujad. olen äh, oma äh, meeskonna samuti äh, selles vaimus ette valmistanud. ma soovin tänada Elizabeth Köstingeri tema toetuse ja töö eest ja õnnitlen ka teid, Adam, ja teie tiimi selle pragmaatilise ja tõhusa viisi eest, kuidas olete ähm, juhatanud äh, läbirääkimisi erinevate seadusandlike ettepanekute osas. ma loodan, et suudame jätkata samas vaimus ka eesoostava tööga, me peame olema väga pragmaatilised, meil ei ole palju aega selleks, et äh, kokkuleppele jõuda ja kõik äh, menetlused läbi võt-, läbi viia enne Euroopa valimisi. me jookseme ajaga võidu ja see on kõikide institutsioonide jaoks suur väljakutse, kuid ma olen kindel, et me suudame selle edukalt läbida. Te võite kindlad olla, et nõukogu korraldab oma tööd hästi ja suhtub äh, kõigesse mõistvalt äh, ÜBB reformi ähm, ka seotud äh, paketialased läbirääkimised on äh, äärmiselt oluline prioriteet Rumeenia eesistumise jaoks põllumajanduse valdkonnas. me soovime jätkata läbirääkimisi äh, ühise põllumajanduspoliitika lihtsustamise osas ja selle kaasajastamise osas. kui reform läbi viiakse, siis peame Äh, tagama, et me järgime Euroopa Liidu toimimise lepingu sätteid. me peame ka meeles pidama, et ähm, ühise põllumajanduspoliitika suurim eesmärk on äh, ühtsel turul äh, toetada ühtekuuluvust ja see ja selle valguses tagavad moderniseerimine ja lihtsustamine ka ÜPP parema toimimise et tulevikus oleks ähm, maapiirkondades äh, võimalik äh, teenida head sissetulekut äh, ja samas tagada ka suurem tootlikkus ja konkurents Euroopa põllumajandusvaldkonnas ning toiduga varustatus Euroopa kodanikele. me peame pidama meeles, et põllumajandus ja sotsiaalsed struktuurid määr-, mängivad erinevat rolli erinevates Euroopa Liidu riikides. meid ootavad ees väljakutsed tulevikus, iga liikmesriik ähm, seisab silmitsi oma konkreetsete väljakutsetega, me peame jätkama äh, tuleviku ÜPP äh, õigustekstide ettevalmistamist ja seetõttu on see Rumeeniale eesistumise ajal äärmiselt oluline prioriteet see kõik peab toimuma paralleelselt läbirääkimistega, mis toimuvad mitmeaastase finantsraamistiku teemal aastateks kaks tuhat kakskümmend üks kuni kaks tuhat kakskümmend seitse. Rumeenia eh, toetab oma eesistumise ajal eh, arutelusid ja soovib leida eh, konsensust erinevates ühise põllumajanduspoliitika valdkondades, et jõuda osalise üldise lähenemiseni reformipaketi osas Rumeenia korraldab eesistumise ajal arutelusid, mille eesmärk on leida uusi lahendusi ja julgustada valgutaimede kasvatamist, ehm, võttes arvesse Euroopa Liidu eh, eesmärki saavutada valgutaimede tootmise osas iseseisvus, sõltumatus me soovime jätkata ka lähenemisprotsessi otsetoetuste osas, me soovime neid lihtsustada ja me soovime ka suuremat subsidiaarsust. et meie arengustrateegia sob-, sobiks paremini kokku iga liikmesriigi vaja, konkreetsete vajadustega Euroopa Liidu rahalisi vahendeid tuleks kasutada võimalikult efektiivselt selleks, et, et äh, toetada äh, põlvkondadevahelist üleminekut. sellega saaksime me mm, tak-, ennetada seda, et noored maapiirkondadest kaovad, et maapiirkondade elanikkond vananeb, sest põllumajandustootmine on äärmiselt oluline tegevus äh, inimkonna jaoks. samuti ei tohi me unustada, et äh, väikepõllumajandustootjatel on vaja toetust, eriti mägipiirkondades. ja eriti, kui tegemist on noorte väikepõllumajandustootjatega, kes äh, panustavad äärmiselt olulisel määral Euroopa maapiirkondade lähenemisesse ja saavad muuta neid jõukamaks tehnoloogia innovatsioon äh, põllumajanduses on üks äh, Euroopa Liidu Nõukogu olulisi äh, prioriteete kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta esimesel poolel. ilma tehnoloogiata ja arenguta ei ole meil võimalik saavutada kliimaeesmärke kestliku arengu saavutamine Euroopa põllumajanduses ja ning äh, selle tagamine, et meil oleks võimalik äh, vastu astuda aina keerulisematele äh, väljakutsetele, eeldab, et meil oleks piisav rahastamine kõikides liikmesriikides. biomajandus mängib siin aina suuremat rolli me peame tagama, et erinevate poliitikate vahel esineb äh, sünergia, et äh, teadusuuringute tulemusi kasutatakse poliitikas, äh, et vahetatakse parimaid tavasid ja ideid selleks, et vähendada jäätmete hulka ja toidutarneahelas tekkivaid kadusid. samuti peame töötama selle nimel, et säilitada loodusvarasid selle kõige jaoks on vaja äh, määrust äh,, määrusi üks kolm null viis murd kaks tuhat kolmteist, üks kolm null kuus murd kaks tuhat kolmteist, üks kolm null seitse ja üks kolm null kaheksa. me peame neid määrusi muutma. näiteks äh, üks kolm null viis ja üks kolm null kuus, mis puudutavad otsetoetusi ja maaelu arengu toetust aastatel kaks tuhat üheksateist ja kaks tuhat kakskümmend. nagu teate, siis äh, need määrused mängivad olulist rolli äh, esimese ja teise samba meetmete rahastamisel nendel kahel aastal, mida ma mainisin. Need võimaldavad liikmesriikidel muuhulgas äh, äh, liigutada äh, rahasummasid sammaste vahel. näiteks looduslike, looduslike piirangutega alade puhul Rumeenial, Rumeenia on äh, põllumajanduse erikomitees äh, saanud kõikidelt liikmesriikidelt nõusoleku ja saatnud ka äh, esimees Šikerskile selle kohta kirja, loodetavasti ähm, jõuab, jõuavad need läbirääkimised peagi lõpule. direktiiv, mille eesmärk on ähm, võidelda ebaausate kaubandustavadega sellel teemal pidasime trilooge ja jõudsime kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta detsembris äh, üksmeelele. Äh, tutvustan, tunnustan kõiki, kes äh, selles osalesid. Rumeenia oma eesistumise ajal võtab kasutusele kõikvõimalikud meetmed, et lõplikule kokkuleppele jõuda, et me, et me saaksime selle direktiivi vastu võtta enne Euroopa Parlamendi praegust mandaati. ja siin loodan ka, et Euroopa Parlament teeb meiega koostööd see on väga oluline direktiiv. Rumeenia äh, on äh, põllumajanduse erikomiteelt nõusoleku saanud. see kinnitus on ka edastatud ja see kõik peaks äh, lõpule jõudma võimalikult kiiresti see on, see direktiiv on Euroopa Parlamendi jaoks olnud üks prioriteetidest ja ma arvan, et see tõepoolest ka mõjutab turgu oluliselt, eelkõige põllumajandustootjaid ja muid, ähm, muid äh, toidutarneahelas osalejaid, sest see võimaldab äh, teatud rikkumisi ennetada. õiglane toidutarneahel on äärmiselt oluline, tagamaks et äh, Euroopa põllumajandustootjad äh, saaksid äh, elada õiglase elatustasemega. piiritusjoogid on rum-, nende puhul on, annab Rumeenia endast parima, et määrus võetaks vastu enne Euroopa Parlamendi praeguse mandaadi lõppu, siinkohal ootan samuti äh, loodan teie koostööle, et meil oleks äh, võimalik äh, see määrus ka vastu võtta. ma kinnitan teile, head liikmed, et äh, meie soovime koostööd teha selleks, et Euroopa Liidu toidutootjad ja ka Euroopa Liidu kodanikud saaksid endale ühise põllumajanduspoliitika, mis täidab enda eesmärke, mille nimel me kõik äh, koos töötame. loomade heaolu on samuti jätkuvalt oluline põllumajandussektoris ja see on äh, äärmiselt oluline liikmesriikide ma- ja ka Euroopa Liidu tervikuna majanduskasvu jaoks. Rumeenia jätkab läbirääkimisi äh, piiriüleste küsimuste osas. Aafrika seakatt on üks suuri väljakutseid, äh, millega seisame silmitsi kahe tuhande neljateistkümnendast aastast alates. me peame leidma viisid, kuidas piirata selle majanduslikke ja sotsiaalseid äh, mõjusid meie territooriumil. Rumeenia oma eesistumise ajal jätkab äh, läbi arutelude julgustamist sellel teemal nii nõukogus kui ka konverentsil, mis toimub Bukarestis sellel samal teemal konverentsil räägitakse ka muudest piiriülestest loomaõigustest. tehnilisel tasandil äh, korraldab Rumeenia arutelu äh, ennetusvõimekuse suurendamiseks Euroopa Liidus, mida saaks rakendada kõikides liikmesriikides äh, samal viisil, me rõhutame bioturvalisust, üld, üldise viisina, kuidas haigusi ennetada ja loomade tervist kaitsta. teine oluline teema on ka antimikroobikumi resistentsus strateegia. siinkohal äh, toetab äh, Rumeenia oma eesistumise ajal ühtset lähenemist, et me määratleksime Euroopa Liidu jaoks vajalikud sammud, mida on vaja teha ja Bukarestis toimub ka ministrite kohtumine sellel teemal. loomade heaolu on jätkuvalt Euroopa Liidu Nõukogu jaoks oluline. me analüüsime Euroopa Kontrollikoja äh, raporti äh, soovitusi, mis puudutavad äh, puudutavad loomade heaolu, see aruanne avaldati neljateistkümnendal novembril kaks tuhat kaheksateist ja nõukogu võtab sellel äh,, avaldab selle kohta ka oma järeldused. loomakasvatus on Euroopa Liidu põllumajandustootjate jaoks äh, äärmiselt oluline ja Rumeenia üritab jätkuvalt leida häid tavu, mille abil tagada loomade heaolu ka meretranspordi puhul kas sellel teemal äh, räägitakse Bukarestis ähm, veterinaarteemaliste äh, kohtumiste ajal? ka metsandus on äärmiselt oluline meie metsade jätkusuutlik äh, areng kasvatamine on olnud äh, Euroopa Liidus ja ka laiemalt äh, oluline teema. Rumeenial on pikad kogemused äh, metsa, metsahaldusega ja me, meie eesmärk on toetada seda, et metsandussektor kohaneks kliimamuutustega, ühiskondlike muutustega ning et lõpeks maapinna kvaliteedi langemine kui meil ei ole ühtset metsanduspoliitikat, siis äh, sellest hoolimata peaksime äh, toime tulema ja Rumeenia leiab, et äh, metsi, metsandust tuleks reguleerida Euroopa Liidu tasandil ühtse lähenemise kaudu. praegune ähm, praegune metsandusstrateegia aastateks kaks tuhat kaheksateist kuni kaks tuhat kakskümmend ja sellele järgnev äh, Äh, strateegia peavad tagama, et äh, meil oleks sektoripõhised poliitikad ja lähenemised, mis äh, metsandust ka mõjutavad. kui me jõuame siduva kokkuleppeni metsanduse teemal, siis aitab see meil jõuda sääst-, kestliku arengu eesmärkideni aastaks kaks tuhat kolmkümmend Bulgaaria ja Austria oma eesistumiste ajal ähm, tegid palju tööd, et äh, Forest Europe protsessi käigus äh, palju edasi liikuda, Rumeenia samuti pingutab, et äh, läbirääkimised liiguksid edasi, et me jõuaksime ähm, Euroopa tasandil äh, selleni, et meil oleks ühtsed metsanduse standardid. me soovime, et Euroopa Liit ja liikmesriigid toimiksid ühtselt ja Äh, jõuaks, äh, jõuaks äh, ühtsele seisukohale neljateistkümnendaks ÜRO metsandusalaseks kohtumiseks. ja nüüd suur tänu, olen valmis vastama teie küsimustele. aitäh, lugupeetud minister, selle põhjaliku ülevaate eest selle kohta, mida Rumeenia eesistuja kavatseb teha ja tegema hakkab. mul on kolmkümmend sõnasoovijat. koordinaatorid saavad äh, igaüks äh, kaks minutit kõneaega ja ülejäänud liikmed ühe. härra Tess on esimene. kui te näete, et ma siin vehkima hakkan, siis see tähendab, et peaksite lõpetama härra Tess, suur tänu, härra esimees, suur tänu, härra minister, selle eest, et te meie juurde siin põllumajanduskomisjoni tulite. et oma eesistumisaja prioriteete tutvustada, te rääkisite, et ühine põllumajanduspoliitika mängib tänapäeval ka olulist rolli, kas te arvate, et selle lühikese aja jooksul on üleüldse võimalik midagi, mingeid probleeme lahendada koos Paolo de Castroga Äh, tegelesime meie selle niinimetatud omnibus määrusega, selleks kujus neliteist kuud. aga see oli palju lihtsam kui ühine põllumajanduspoliitika ja seetõttu ma ei äh, suuda uskuda, et Rumeenia eesistumise ajal me selle teemaga ühele poole saame. kvaliteet on tähtsam kui kiirus ning järgmine parlament saab siis lõppotsuse vastu võtta. Te rääkisite ka just lõpus et, et, äh, metsadest. meie arvates eurooplastena peame natuke ennast tagasi hoidma, sest see on liikmesriikide pärusmaa, mina olen pärit Saksamaal ning tuhande üheksasaja seitsmekümnendast aastast, aastaga võrreldes on, istutatakse meil miljon hektarit metsa rohkem, meil on juba kolmkümmend, nelikümmend aastat paremad metsandusstandardid. ma olen nõus sellega, et metsadele tuleb teha, metsadele tuleb tähelepanu pöörata, nad on väga olulised CO kahe neelajad. Te rääkisite ka konkurentsivõimest ning tootlikkusest põllumajanduses. Bill Hogani ettepanekud nendes kahes punktis just on äh, üsna, äh, jäävad üsna vajaka. Äh, loodetavasti Phil Hogan teeb ka paremaid ettepanekuid tänu teile. Te rääkisite ka odavamatest toiduainehindadest, need on üsna erinevad Euroopas ning me peame siin ju arvesse võtma ka liikmesriikide olukorda, me ei saa kõike reguleerida Brüsselist. ja mul on nüüd aeg otsas, suur tänu, et te siia tulite ning Rahvapartei fraktsiooni nimel soovime teile kogu edu. aitäh, äh, esmalt äh, sooviksin tänada äh, ministrit selle esitluse eest ja selle sisu eest, mis puudutas Rumeenia äh, eesistumise perioodis, see oli väga ähm, põhjalik ja te ütlesite, et äh, tõepoolest meie ees äh, on väga olulisi teemasid, millega tegeleda. ja äh, ühinen siin eelkõneleja Tessiga seoses ÜPP reformiga, siin on tarvis tagada õige äh, kohane õiguslik äh, alus äh, erinevatele äh, temaatikatele ja seega on meil kõigil siin hulgaliselt tööd ees ootamas. nüüd ähm, ÜPP kohta te mainisite mitmeid mm, erinevaid mm, valdkondi ja rõhutasite ka noorte äh, olulisust. Ähm, see, see teema peaks olema tõesti tulevase ÜPP keskmes, see poliitika peab olema äh, uuendusmeelne, äh, mitmekülgne, selleks tuleb kaasata palju noori. veel tahtsin äh, öelda seda, et äh, noored jälgivad äh, Euroopa tulevikku ja Euroopa eesmärkide väljakujundamist väga tähelepanelikult. ja seega ähm, tahaksin ka ähm, mainida päritolu nimetuste kaitsmist, mida arvab eesistuja sellest, minu meelest ei ole siin tegemist mitte protektsionismiga, vaid lihtsalt meie päritolu kaitsmisega. aitäh, härra Kuzmjuk tänan äh, kõigepealt ministrit siin äh, viibimise eest ja Rumeenia eesistuja prioriteetide põhjaliku tutvustamise eest ühtse põllumajanduspoliitika valdkonnas. nagu teisedki äh, kõnelejad, rõhutaksin, et kuus kuud on lühike aeg ja Euroopa ähm, Parlamendina on meil jäänud kõigest kolm kuud, kuivõrd äh, aprilli lõpuks me oma töö äh, lõpetame, seega on ajasurve suur. Äh, minister mainis nelja põhiprioriteeti, lähimus ja ühtekuuluvus Euroopa, erinevuste Äh, vähendamine äh, riikide vahel muuhulgas ja minister äh, teab nüüd Rumeenia kaheteistaastasest kogemusest ja Poolal on neid aastaid viisteist kogunenud. vähemalt otsetoetuste vallas on erinevused vägagi suured on ettepanekuid on tehtud, et järgmise mitmeaastase raamistiku käigus need äh, erinevused äh, kaotataks, aga mina äh, küsiksin ministrit, kas ei oleks mitte parem täielikku võrdsust taotleda? sest muidu jõuaksime ikkagi Kesk-Ida-Euroopa põllumajandustootjate diskrimineerimiseni sellega peaks ühele poole saama. nii et minu küsimus on, mida Rumeenia kavatseb teha, et äh, tagada, et äh, erinevusi leevendataks rohkem? Äh, proua Sandra. aitäh. prioriteetide hulgas, mida te mainisite, on ÜPP muidugi meie jaoks esmatähtis ja äh, mul on kü-, konkreetne küsimus, kuidas te kavatsete äh, soodustada äh, seda, et kaitstaks väiketootjaid tulevase juba ÜPP raames paremini. sellest räägitakse küll pidevalt, aga tõelisi ettepanekuid tuleb vähe, et neid väiketootjaid aidata, kes on väga äh, aktiivsed ja ka äärmiselt olulised, et äh, säilitada äh, elu maal. siis on mul küsimus ka naiste kohta. naised on ühisest põllumajanduspoliitikast justkui kadunud ja minul on küsimus, kas eesistujal on kavatsus pakkuda välja konkreetseid meetmeid, et kaotada ära Äh, na-, äh, ebavõrdsus just äh, pereettevõtetes naiste osas. ja siis on küsimus ka muldade kohta. siin parlamendis ja komisjonis me oleme sellest rääkinud, ka võtnud vastu ühe dokumendi, mis käsitleb muldade olukorda Euroopas ja näiteks äh, minu piirkonnas Galiitsias on meil äh, väga äh, tugev surve suurettevõtjatelt, kes soovivad maad osta ja asuda tegelema siis tööstusliku põllumajandustootmisega nii et äh, mul on küsimus, mida te selles vallas kavatsete ette võtta? härra minister, eile oli meil suurepärane võimalus ENVI komisjonis teiega kohtuda ja ma rääkisin nendest teemadest, mida te ei maininud ja millele te eile ei vastanud kõigepealt väiketalunikud, te mainisite ühe lausega neid ja just teie kodumaal peaks neid ju eh, eh, eriti tähtsaks pidama, me eh, seda, seda oluliseks pidama, et väiketalunikke ei tohiks maha jätta, praegune ja järgmine ÜPP sellele vastust ei anna, siis see land grabbing, maade kokkuostmine, kas teie maal on ka, kodumaal on ka sellega, sellega probleeme ning siis äh, maalt inimeste lahkumine, äh, see on ka oluline teema, selleks võib-olla tuleks rohkem kasutada teise samba rahasid, mida teie selle kohta arvate? eile te juba mainisite ja selle eest teid kritiseeriti, äh, selle eest, et te ei mai-, te ei rääkinud midagi kliima kohta. mida te kavatsete ette võtta selleks, et põllumajanduses ka kliimaeesmärke arvesse võetakse? Äh, sooviksin ka selle kohta teilt kommentaari ja mis meid loomulikult huvitab ka veel, et mõningates riikides äh, on meil võib-olla ka teie kodumaal probleeme korruptsiooniga. Äh, Kuid-, kuidas, see on seotud sellega, et põllumajandusrahasid siis kasutatakse valesti, peaks vastu võtma meetmeid ka selle vastu. Teie kodumaa ei ole ka just nende riikide tipus Eh, mis vähendavad pestitsiidide kasutamist. Teil on sellega probleeme, te kasutate neonikotinoide endiselt. ka see ei ole meeldiv, et kui meil on ühine põllumajanduspoliitika, siis teie jääte sellest valdkonnast kõrvale ning siis mainisite te ka metsasid. eile rääkisime ka sellest. meil on äh, see ühise metsanduspoliitika määrus ning tuleb tagada, et metsa ikka raiutakse seaduslikult, mitte ebaseaduslikult, ei tohi raiuda rahvusparkides, kaitsealadel metsasid, selle jaoks peaks olema ka riiklikud meetmed vastu võetud. Euroopa Liidu usaldusväärsus öö, jaoks on oluline, et meie määruseid ka tegelikult ellu rakendatakse härra Loasoo saab järgmisena sõna, aitäh. lugupeetud minister eesistujad tulevad ja lähevad ja äh, kõik jääb samaks, mitte midagi põllumajandustootjate jaoks ei muutu. Teiega toimub see ilmselt samamoodi, kuna te, mitte sellepärast, et te oleks ebakompetentne või teil puuduks tahtmine, vaid äh, nagu ka teie eelkäijad lihtsalt ei suuda äh, mõjutada äh, seda äh, Brüsseli administratiivset teerulli, mis kihutab põllumajandustootjad, muuhulgas ka Prantsuse tootjaid, kuristikku. Euroopa ähm, poliitika tegelikult äh, rajaneb äh, halastamatul äh, turuseadusele allutatusel ja järgmine ÜBA, ÜPP on, näitab äh, täiesti selgelt, äh, kuidas samamoodi jätkatakse äh, samasuguse mudeli põhjal ja noori tootjaid see sugugi ei soodusta. tahtsingi küsida teie arvamust selle reformi kohta. kõigepealt tuleks leida selle kolme Äh, valdkonna äh, osas äh, esialgne kokkulepe veebruari lõpuks. kas te arvate, et niivõrd oluline tekst põllumajandustootjate jaoks vaadatakse läbi niivõrd lühikese aja jooksul? teiseks, kuidas on nõukogus läbirääkimised edenemas, eriti just seda, selles osas, mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku? ja viimaks, kas te saate ÜPP eelarvet kaitsta ähm, Äh, läbirääkimiste käigus, mis on tulemas. aitäh! suur tänu, äh, nüüd saavad liikmed sõna üheks minutiks. kolleeg Soana, palun. Domnule ministru, în calitate de vicepreședinte al Comisiei de Agricultură și Dezvoltare. Lugupeetud minister, Äh, põllumajanduskomisjoni äh, asejuhatajana äh, sooviksin teid tervitada siin meie komisjonis. tunnen teid hästi, tean teie kogemusi, tean, et te olete Rumeenia ähm, põllumajanduse eest kaua jõuliselt võidelnud ja kaitsnud põllumajandustootjaid kogu öö, oma töökarjääri jooksul. meil on tarvis äh, lähimust. Euroopas on probleem sellega, et inimesed kolivad maapiirkondadest ära, me ei tea, mis saab noortest tulevikus, me peame julgustama naisi jääma põllumajandustootmise juurde ja digitaliseerimine on siin esmatähtis ilma selleta ei äh, jõua me selle tasemeni, mida sooviksime ja siin komisjonis me räägime tihti aktiivsetest tegelikest põllumajandustootjatest või uutest äh, põllumajandustootjatest, kes äh, lähevad maale elama ja asuvad maad harima. ma tean, et äh, te äh, toetate investeeringuid põllumajanduse valdkonda. üks teine oluline äh, teema on võrdsed toetused kõigile äh, tootjatele, sõltumata nende asukohast Euroopa Liidus. ja väga hea, et te rääkisite ka loomade heaelust. üks kolleeg mainis siin ka keskkonnaprobleeme ja ma tean, et Te olete ka selles valdkonnas äh, palju vaeva näinud. soovin teile kõike head ja selle komisjoni asejuhatajana ma väga imetlen seda tööd, mida te olete teinud ja ma olen kindel, et Rumeenia eesistuja annab väga, äh, väga olulise panuse ÜBB reformi, millel on ka suurepärased tulemused põllumajandustootjate huvides jah, suur aitäh. mul oleks äh, mõned äh, küsimused äh, strateegia teemalise raportööri no kes ma olen, tahaksin teada, kus on asjad nõukogus olemas, mm, kuidas asjad on liikumas. ja Mercosuri kohta samuti saan öelda, et ma olen väga mures eriti just äh, päritolu äh, äh, nimetuste ja geograafiliste tähiste vallas. mõned Mercosuri riigid ei tunnista, ei tunnusta neid ja tahaksin teada, mida te selles suhtes kavatsete ära teha. mis puudutab mitmeaastast finantsraamistikku, siis mul on küsimus poliitiliste Äh, siin on endastki mõista teatavaid poliitilisi äh, vajadusi, kas me vähendame siis ÜPP äh, vahendeid ja kuidas me seda küsimust hakkame käsitlema, kas ÜPP vahendeid tõepoolest vähendatakse? aitäh! mul on ähm, mõned äh, küsimused, tervitan teid siin Euroopa Parlamendis kõigepealt. ja edasi küsiksin kõigepealt äh, toetuste piiramise äh, kohta, ülempiiride kohta, sest siin on teatud eeliseid ja puuduseid. mida teie sellest arvate? suured ähm, tootjad, kellel on äh, praegu raskusi näiteks. ja mida te arvate näiteks sellest äh, alast, äh, pindalast, äh, kus kasvatatakse sigu? aitäh! me oleme eh, kohtunud eh, ka eh, ühel üritusel ja mul on küsimus, kas te kavatsete selle triloogiga ühele poole saada, siin on juttu olnud Euroopa vastaste skeptitsismist ja kui meil on ühtsed reeglid Euroopa Liidus kõigile, siis lakkaksid niisugused arutelud. teine äh, küsimus puudutab äh, Aafrika sigade katku, aitäh äh, selle, sellest rääkimast, ka proua Suana mainis seda ja Ruuses korraldasin mina järgmisel nädalal ka selleteemalise konverentsi ja minul on küsimus, kas teie toetate äh, selle finantseerimist, härra Kolumbi. aitäh, äh, ma loodan, et äh, jõuan oma kõnega aja jooksul lõpuni, ma olen üllatunud, meid on siin küll palju, aga ma olen üllatunud sellest, et te annate meile ainult ühe minuti et äh, kõnelda niivõrd olulistest äh, küsimustest, mis puudutavad ÜPP-d või ka muid küsimusi, millele viitas minister. minul ei ole palju küsimusi, äh, sest nad juba ka esitati ära kolleegide poolt, aga mul on lihtsalt mõned kommentaarid. parlamendiliikmena olen ma väga nördinud sellest, et Euroopa Komisjon nüüd pärast Poolat ja Ungarit ähvardab ka teie valitsust öeldes, et äh, ei maksa neile välja e, osa ette nähtud äh, toetustest. ja ähm, äh, tutvusin ka väiketootjatega, kes on tohututes raskustes Vilbris ja Benevisis ja mujal kus on siis suurettevõtted hoivanud endale parema osa maast. ka Bulgaarias väikesed öö, tootjad öö, saavad väga väikese toetusi, seega meie soovime, et inimesed ka Rumeenias saaksid oma maadele tagasi tööle minna, selle asemel, et seal tegutseksid suurettevõtted, kes kasutavad renditööjõudu muudest riikidest. lisaks sellele äh, Äh, kutsun teid üles suurele ettevaatusele selles osas, mis puudutab äh, äh, lähenemist idanaabritega, näiteks Gruusia ja Ukraina on saanud õiguse eksportida ilma tollimaksudeta ja Ukrainast äh, saab ka ilma tollimaksudeta teatud tooteid Euroopa Liit, äh, tooteid Euroopa Liitu äh, eksportida ja seega ma sooviksin, et meie kodanikud ei eemalduks enam Euroopa Liidust ja seega oleks väga oluline, et me toetaks põllumajandustootjate sõbralikku poliitikat kogu Euroopa Liidus. härra Flanagan, aitäh! tahaksin äh, ühineda nendega, kes ähm, juba enne kõnelesid, kas see ajakava on äh, mõistlik, paljud äh, siinviibijad seda ei arva. ja teine küsimus on see, mida te arvate komisjoni seisukohast toetuste Ehm, ülempiiri ehm, kohta ja paljud on selle leidnud olevat täiesti ehm, mõttetu olevat, nii et eh, mm, kui me soovime, et ÜPP oleks eh, usaldusväärsem, siis eh, peaks ikka midagi ette võtma no,, mina olen ka eelarve kontrolli komisjonis ja, ja seal ka leitakse, et asjad peaksid muutuma, aga komisjon meid eriti kuulda ei võta, aga mis oleks teie arvamus selles kohta, aitäh? härra Andriöö, palun. suur tänu. suur tänu, minister, et siin meie hulgas viibite. Te ju teate, kuivõrd hinda, hindade kõikumine ja turuga seotud teemad on meie põllumajanduse jaoks äh, väga olulised, mõjutavad seda sektorit äh, märkimisväärselt. ühtse turukorraldusega Äh, seoses on meil mitmeid äh, muudatusettepanekuid, nagu te äh, teate. nimelt hakata seda kasutama kui kriiside ennetamisvahendit, et komisjon oleks, võtaks siin rohkem vastutust, endastki mõistes on siin tarvis siis rohkem läbipaistvust, sellele viitas ka härra Caputo enne. ja mida teie siis sellest arvate, kui see ühtne turukorraldus muutuks niisuguseks kriisihaldusinstrumendiks? ja Omnibuse tehtud, äh, kallal tehtud töö, millele ka viitasid äh, kolleegid äh, võttis siis üheks eesmärgiks tugevdada põllumajandustootjate rolli tarneahelas ja mul on küsimus ka, kas teie eesistumise perioodil kavatsete ka selle teemaga tegeleda, aega on väga vähe, aga kuidas te kavatsete nõukogus sellega e, edasi minna just turu läbipaistvuse teemadega, lisaks e, sellele e, praegusel keerulisel ajastul. kas teil on ka ideid Brexiti tagajärgede kohta lähikuudel, mil need ilmnema hakkavad? proua Granek, aitäh! lugupeetud äh, minister, korraks pidin küll ära käima, aga teadsin, et te äh, mainisite valgurikkaid taimi ma tahaksin ka teile soovida kõike äh, head eesistumise perioodiks. Te teate, et komisjon tuli hiljuti välja äh, raportiga äh, Euroopa valgurikaste taimede teemal, kuid kahjuks on see, valmistab see pettumust, kuna tegelikult see ei sisalda üldist visiooni seoses ÜPP reformiga ja lisaks sellele oma raportis täpsustatakse, et ähm, Äh, olukord on väga murettekitav, kuna äh, Euroopa Liit äh, toob sisse viisteist miljonit tonni neid tooteid sisse ja kolmteist miljonit tonni Äh, moodustab sellest soja ja praegu on äh, teatavasti käimas läbirääkimised Ameerika Ühendriikidega, et äh, veelgi rohkem soja importida, kuid selle tootmine teatavasti ei ole kuigi jätkusuutlik. nii et mul on küsimus, kuidas te kavatsete sellest Euroopa Komisjoni vastuolust välja tulla? aitäh! kisebb sajtóírek szerint a nyugati változatuknál rosszabb minőségű élelmiszereket meediast võib lugeda, et äh, Ida- ja Kesk-Euroopa riikide toiduained on endiselt viletsama kvaliteediga kui Lääne-Euroopa omad. ei ole veel mingisuguseid äh, tõendeid selle kohta, et võitlus kahese kvaliteediga toiduainete vastu vilja oleks kandnud. septembris eelmisel aastal võttis ka Euroopa Parlament vastu raporti, kus nõuti see, seda, et see kaubandustava tulevikus nimetataks kõlvatuks kas te Põllumajandusnõukogus soovite sellest teemast ka rääkida oma eesistumise ajal? teisalt tahaksin rääkida ka Aafrika sigade katkust. minu arvates on võitlus selle haiguse vastu üks meie tähtsamaid ülesandeid, me peame rohkem eraldama raha selle võitluse tõhusamaks muutmise jaoks ning kaitsma paremini oma talunikke, kas te jagate seda arvamust? proua Delahe, äh, aitäh, eile kohtusime juba keskkonnakomisjonis, tänan teid siin viibimise eest, ma ei hakka äh, kordama üle seda, mida ütles äh, härra Andrei hindade kõikumise kohta ja kriisi haldamise kohta, kuid meil oleks tarvis ka riskihaldusmehhanisme. kuna just see on praegusel hetkel väga oluline meil öö, äh, on tarvis, et ühine põllumajanduspoliitika jääks siiski ühiseks, ühtseks, kuid äh, komisjon äh, on siiski viidanud sellele, et teatud valdkonnas lähevad küsimused liikmesriikide pädevusse ja biomajanduse valdkonnas me ootame delegeeritud õigusakte ja väga oluline on äh, selles osas just, et äh, biokütuste äh, tootmise vallas, see on siis direktiiv RED kaks, ähm, on väga oluline, et see temaatika ei pöörduks Euroopa põllumajandustootjate vastu. väga oluline oleks just kaitsta neid näiteks palmiõli ja muude taoliste toodete impordi eest. E aitäh, äh, suur äh, tänu äh, ministrile ja ka selle eest, et koos Austriaga saavutasite ähm, mm, poliitilise kokkuleppe üheksateistkümnendal detsembril ebaausate kaubandustavade vallas ja nüüd täna hääletame siin selle üle ja loodetavasti jõuab see siis äh, üsna äh, kiiresti äh, märtsi täiskogule. üle, ühise põllumajanduspoliitika kohta oli mul ainult üks küsimus mitmed, mitmel puhul on siin komisjonis nendele viidatud ja ka kolleeg Hoffmanniga ja, ja, ja raportiga seoses oleme selle üle äh, hääletanud, nii et äh, meie mure on selles, et äh, liiga palju te teemasid läheb liikmesriikide pädevusse ehk toimub nii-öelda renatsionaliseerimine, aitäh. aitäh. aitäh härra esimees, aitäh, härra minister, kuulasin teie ettekannet väga tähelepanelikult ning ma näen, et te mõistate äh, põllumajandust Rumeenias ja Euroopas väga hästi, seega soovin teile edu. ma olen väga rahul sellega, et teie prioriteetide hulgas võib näha ka sidusust. paljud küsimus, äh, kolleegid küsid ühte sedasama küsimust, ma tahaksin ka teada, millist äh, sidususe tasandit te soovite saavutada. komisjon räägib viiekümneprotsendilisest vähendamisest, mida võiks äh, Balti ja Leedu talunikud teilt oodata selles küsimuses? üks olulisemaid ülesandeid meil on tagada mõistlik sissetulek talunikele, otsetoetused moodustavad kakskümmend, kakskümmend viis protsenti talunike sissetulekust, ülejäänud pärineb äh, põllumajandustegevusest, kuidas tagada seda, et toetused oleks tõesti õiglased? aitäh, härra esimees, suur tänu, härra minister, siia tulemast! soovin teile edu eesistumise ajaks paar sõna maa hõivamise kohta, eriti Ida-Euroopas. ma ei tea, kas te kuulete? ma tahaksin küsida ministrilt küsimuse, härra esimees. maa hõivamine Ida-Euroopas. see on üsna laialt levinud fenomen meie kodumaal äh, Rumeenias, Ida-Saksamaal näiteks. mis on Rumeenia kui eesistuja seisukoht selle fenomeni suhtes, võttes arvesse, et Euroopa Liidu põllumajandustoetused jõuavad tegelikult spekulantide taskusse sageli, kes on pärit väljaspoolt Euroopa Liitu. siis Aafrika sigade katk. vahest te ütlete paar sõna rohkem selle äh, tõve leviku kohta Rumeenias. antimikroobne resistentsus, mida te arvate sellest, et äh, äh, haigustada võib ka veterinaarravimite tõttu? härra Ägniu, aitäh! Euroopa Liidu, enne Euroopa Liiduga liitumist oli suur soja Äh, ubade kasvatamise tööstus Rumeenias äh, liitumisel äh, räägiti ka minule seda, et vaadake, kui hästi kasvasid GMO-taimed, mitte GMO-taimed on jama, nüüd me lõpp, pidime lõpetama nende kasvatamise. nüüd on Euroopa Liit otsustanud, et liikmesriigid ise otsustavad GMO-taimede kasvatamise üle. nüüd on teil võimalus öö, Rumeenias ja äh, mujal, Rumeenia talunikele mujalgi näidata, kui edukas see on. palun aga ärge rääkige metsandusest, see ei ole Euroopa Liidu pädevuses, ärge seda palun tehte, tehke. palun unustage ka kliimamuutuse eesmärgid, sest äh, talunikud ei muuda maailma ilma. aga ma olen nõus sellega, et mida te ütlesite, et me peame tegelema antimikroopse resistentsusega ning siin saavad äh, põllumehed tõesti oma rolli mängida. proua Koerja Gracias, presidente. Bienvenido, señor minister. aitäh! tere tulemast, härra minister! täna hommikul kohtusime teiega kalanduskomisjonis, nüüd põllumajanduskomisjonis, võttes arvesse, et aega on vähe, siis ma kõigepealt nõustun äh, varasemate kommentaaridega, meil ei ole piisavalt aega ÜPP reformiks ning nagu Paulo de Castro ütles, ning seda ma tahaksin isegi rõhutada, mida teie Rumeenia valitsus arvab komisjoni ettepanekust strateegiliste tegevuskavade kohta. meie, mõnede jaoks meist tähendab see justkui renatsionaliseerimist, sest olulised põllumajandusotsused võetakse vastu liikmesriikide, mitte Euroopa Liidu tasandil. meile tekitab see muret, võttes arvesse, et aega on vähe, siis ma arvan, et selle mandaadi jooksul me selle tööga ühele poole ei saa, aga ma tahaksin rõhutada, et te peaksite võitlema ka eelarve eest, me peaksime naasma varasema ÜB, ÜPP eelarve juurde ning mitmeaastase finantsraamistiku puhul ma mõistan Brexitiga seonduvaid probleeme, aga ÜPP-l peab olema piisavalt suur eelarve. nii nagu praeguse MFF-i ajal, aitäh! härra Vaits. suur tänu, härra esimees, härra minister Rumeenias äh, lubasite te endiselt neonikotinoidide kasutamist nagu aastaid tagasi äh, hädaolukorras. Äh, minu küsimus on, milline oli teie eesmärk siin? rapsi puhul lubati neonikotinoidide kasutamist hädaolukorras. miks te Äh, aga arva, arvata, et neid tuleks kasutada näiteks ka päevalillede puhul, kus sellest ei ole mingisugust kasu, äh, siis eelarve, ma mõistan, et äh, te ei soovi ÜPP eelarve vähendamist, võttes arvesse MFF konteksti. kas te soovite siis mitte vähendada ÜPP eelarvet või toetate ikkagi komisjoni kasinus plaane? kolleeg Hoibus <clears throat> herzlichen Dank, härra minister. aitäh. härra minister, te rääkisite sellest, et ÜPP peaks võtma arvesse ka tuleviku väljakutseid. selle hulka kuuluvad loomulikult ka keskkond ja kliima. ma ei ole absoluutselt nõus kolleeg Ägniuga. kliimamuutuse puhul on talunikud just esimesed, kes kannatavad, sest nemad otseselt ju sõltuvad ilmast aga siin on tegemist ka võimupoliitika, turupoliitikaga. kas nõukogu on valmis ka siin midagi ette võtma? sest eh, talunikel muutub olukord järjest raskemaks. siis teine teema, te rääkisite sellest, et ÜPP peaks keskenduma Euroopa ettevõtetel. Lissaboni lepingusse on kirjutatud, et meil peab olema poliitiline sidusus ka öö, öö, meie ühistes, meie, meie välispoliitikas. ÜPP-le on kaubanduspoliitikal omad mõjud ning seega ma tahaksin teada, kui palju seda sidusust ÜPP puhul arvesse võetakse komisjonis on see teema maha võetud uuest ettepanekust, arengukomisjonis soovime me ikkagi kaasata selle artikli. mida teie sellest arvate? kolleeg Bogovitš. aitäh, sooviksin teile palju edu eesistumise perioodiks. minul on kaks küsimust. kõigepealt suurettevõtete ühendamine, millel on rohkem kui äh, tuhat hektarit, see on väga ohtlik tendents ja kahjustab väiketootjaid. meil on strateegiline, strateegilise suundumuse määrus, mille eesmärgiks on alates kuuekümnest tuhandest eurost vähendada toetusi ja sajast tuhande piirist alates äh, piirata teiseks äh, Nutika küla algatus, mille eesmärgiks on säilitada töökohad äh, äh, ja tegevused maapiirkondades, ka sotsiaalses, sotsiaalvaldkonnas, lasteaiad, koolid ja nii edasi, et noored jääksid maapiirkondadesse elama Need on meie küsimused ja missugused on teie seisukohad nende osas ja kas te võtate seda arvesse ka tulevase põllumajanduspoliitika ettevalmistamisel arvesse? aitäh, härra minister, põllumajandussektoris on väga palju probleeme ja väljakutseid ükskõik kui palju samme me edasi astume, on väga keeruline edasi liikuda piisavalt kiiresti, et tulla vastu selle sektori vajadustele. kui rääkida nüüd noortest ja põlvkondade vahetusest, siis siin on meie komisjon olnud ka natukene edukas. komisjon on võtnud arvesse meie ettepanekuid, et suurendada toetust viiekümnelt tuhandelt sajale tuhandele, e, kõlvatute kaubandustavade direktiiv võetakse ka nüüd vastu, noored on öelnud, et just see on kõige suurem takistus nende töös. Need oleks meie edulood. aga unustatud on üks meie kodanike rühm, nimelt maanaised, kes e, moodustavad kolmkümmend protsenti Äh, maaelanikkonnast, nad hoolitse, äh, hoolitsevad ka oma perede eest. Nad, nad, nemad töötavad äh, kogu tööajast põllumajandussektoris kolmkümmend protsenti ning nende vajadusi arvesse pole võetud. Rumeenia eesistujana võiks ka maanaiste olukorda arvesse võtta, nad mängivad väga tähtsat rolli maal. aitäh! hiljuti räägiti siin päris palju tervisest toidusedelist ja kliimast. selle tõmbas päris palju tähelepanu, aga selle raporti üks aspekt oli, et äh, räägiti äh, olemasoleval maal tootmise tõhustamist ülemaailmselt. kas te arvate, kas uus ÜPP aitab meid siin ning kuidas? sest minu arvates talanikud kardavad väga neid segaseid signaale, mida nad saavad äh, poliitikutelt nii ülemaailmsel kui Euroopa tasandil ning nad kardavad, et kas nende sissetulek jääb piisavaks, nende talud on jätkusuutlikud. seega nüüd, kas te toetate seda uut põllumajandusrevolutsiooni Euroopas, mille puhul kõige rohkem keskenduti just toidusedelile? kolleeg Haasak. aitäh, härra esimees, aitäh ka härra ministrile sõnavõtu eest Euroopas äh, äh, transporditakse päevade ja nädalate kaupa loomi, mis äh, muud, põhjustab neile palju kannatusi. kui kaugele on jõutud loomade transpordi direktiivi ellurakendamisega, mis puudutab nii distantsi kui aega? Austraalias on piiratud suuresti loomade transpordi aega, me võiksime neilt eeskuju võtta ning te võiksite kuulata ka Euroopa Parlamenti, aga Rumeenia tegutseb otse vastupidi. Rumeenia on muut-, on muutunud elus lammaste kõige suuremaks transportijaks. Teil on ka ettevõte, mis näiteks Katari ja Araabia Ühendemiraatidesse loomi elusalt transpordib. Austraalia on ka selle pärast nüüd äh, astunud samme tagasi. mida te äh, kavatsete äh, teha selleks, et vähendataks lõpuks ometi elusloomade transporti? aitäh, sellega oleme jõudnud sõnavõtjate nimekirja lõppu. suur hulk saadikuid võttis sõna, küsisid küsimusi. ja nüüd paluksin, et minister vastaks nii lühidalt kui võimalik, aga ega ma teile survet väga ei avalda. ma võin traduisse fiu concis la o problematică atât de largă. Ma teen lühidalt. Aga teemasid on palju. eile olin ma Envi komisjonis. ja ka seal räägiti ÜPP-st. ja ka seal esitati väga konkreetseid küsimusi. nagu ka täna kalanduskomisjonis kus esitati sarnaseid küsimusi teile. ma tervitan neid küsimusi. ma tervitan küsimusi selle kohta, mis meil juba olemas on, mida me soovime parandada selle põhjal, mis meil juba olemas on ning komisjoni ettepanekute põhjal. minu arvates on ühine põllumajanduspoliitika selline kontseptsioon, mis põhineb selle öö, inimekstentsil endal. see, nii me peamegi seda nägema. ma kuulsin küsimustest ka seda, et te tunnete suurt muret erinevate probleemide üle siin valdkonnas. ma olen tänulik teile teie küsimuste eest, sest nad äh, aitavad mul ka otsuste tegemisel edasi liikuda Euroopa talunike huvides siin tuleb nüüd vahet teha erinevatel asjadel. novembris kaks tuhat seitseteist tuli komisjon välja oma uue ÜPP ettepanekuga. nüüd Brüsselis, komisjonis, nõukogus ja parlamendis oleme meie selle poliitikameetme ar-, äh, arhitektid, mis kahe tuhande kahekümne esimesest kahekümne seitsmenda aastani äh, peaks toimima just selle põhjal, mille meie paika paneme. meil on vaja selget õiguslikku raamistikku, et meil oleks vajalikud instrumendid kahe tuhande kahekümne esimesest kahekümne seitsmenda aastani olemas komisjon kaalus kontseptuaalset muutust. sest sooviti parandada ühist põllumajanduspoliitikat tulenevalt praegustest vajadustest ning võimalikest tulevikuvajadustest nüüd võtaksin läbi äh, suure hulga nendest äh, aspektidest, loodetavasti saan ma seeläbi ka teie küsimustele vastata, neid oli väga palju. ja aega on väga vähe, mille jooksul kõigile neile vastata. kõik meist on öelnud, et me soovime lihtsustamist põllumajanduspoliitikas nii palju kui mina tean, siis öö, öö, nii palju, kui mina olen aru saanud Rumeenia ja teiste riikide talunikelt, siis soovitakse rohkem lähimuspõhimõtet, ei soovita ÜPP-d küll renatsionaliseerida. sest aga mingisuguseid muutusi tuleb läbi viia, komisjon on selleks juba samme astunud. ja eks me ministrite reaktsioonidest näeme, mida liikmesriigid sellest arvavad. sest see sellega e, on näha ju ka nende liikmesriikide talunike seisukohad. ma mainisin viite määrust, mida tuleb muuta. strateegiline tegevuskava, rahastamise haldamine ning kaasajastamine, turuühine korraldus kõige selle üle tuleb mõelda öö, oma töös ning otsuste tegemises. tõsi ta on, aega on meil vähe, seda ma ka ütlesin. aga just seetõttu peame me üheskoos võimalikult palju öö, pingutama, et öö, töö käima läheks ma ütlesin väga selgelt, et vähemalt ma arvan, et ma ütlesin väga selgelt, et ÜPP on veel midagi enamat. aga milline saab olema tuleviku ÜPP? mille Euroopa Euroopa Ministrite Nõukogu paika paneb. meie peame ära tegema selle musta töö. me peame jõudma vajalikule üksmeelele, sest me peame saavutama sellise olukorra, kus meil on piisavalt kütust, et auto liikuda saaks. sest me oleme kõik omavahel seotud. meil on erinevad seisukohad, erinevad tõlgendused ja see on täiesti normaalne. ja seetõttu komisjon otsustaski läbi riiklike tegevuskavade anda liikmesriikidele rohkem tegevusvabadust et äh, üksikud liikmesriigid saaksid paremini arvesse võtta omaenda eripärasid. olgu see siis seotud talude suurusega või riigi topograafiaga. see on ju normaalne, et liikmesriigid seda teevad et neil oleks võimalus öö, paika panna vajalikud öö, meetmed, luua vajalik sünergia. sest öö, me peame ju sillutama teed tulevastele põlvkondadele. näiteks kolmkümmend neli protsenti naisi kellel on ka oma nägemus sellest valdkonnast, mida on vaja ka toetada. mis peab olema ka õiguslikult selgelt määratletud, sellest saame me kõik kasu. seetõttu ja nagu ma ütlesin eile ka ENVI komisjonis ja täna äh, kalanduskomisjonis rääkisin ma merest, nüüd ma olen siin, et rääkida maast. maast, kus me soovime kasvatada asju. mis aga selgelt mõjutab ka meie keskkonda ning põldu tuleb harida keskkonnasõbralikult siin räägiti ka pestitsiidide kasutamisest täiesti õigustatult. aga talunikel on vaja alternatiivi. et nad saaksid toota öö, oma tooteid, et nad saaksid öö, tagada inimestele toidu ning endale sissetuleku et nad suudaksid ellu jääda oma põlluharimisega. et nad muutuksid tõesti jätkusuutlikuks tõeliseks talunikuks, kes ühelt poolt suudab toota seda, mida öö, teadlased on välja mõelnud ning majandus nõuab. siin küsiti mitmeid küsimusi ka glüfosaadi kohta. kui tohib, siis ma räägin enda kogemuste põhjal, mida on mul päris palju põllumajandusspetsialistina glüfosaadi loa viieaastane pikendamine. oli vajalik osaliselt selleks, et tugevdada meie kultuure. ja kahjuks aeg-ajalt on keemiline sekkumine hädavajalik et peatada kultuuride hävimine kahjurite tõttu. me peame saavutama tasakaalu. tuleb saavutada tasakaal, kus võetakse arvesse taluniku enda võimalusi, õigusliku raamistiku mille sees talunik äh, töötab ja mis puudutab neonikotinoide, siis see on probleemiks mitmetes riikides, kaasa arvatud Rumeenias, Bulgaarias, äh, Soomes, Eestis, Lätis ja Leedus. sest nendes piirkondades ja mitte ainult seal on bioloogiline olukord selline, et tulenevalt äh, faunast äh, peavad talunikud leidma lahenduse, mis toimib, selle asemel et e, valida selline, mis maksab rohkem ja reostab rohkem. olgu. ja nüüd veel paar kommentaari. ma soovin just teid siin parlamendis tõsiselt hoiatada põllumajanduskomisjonis. ma sooviksin teile kirjalikult vastata neile, nendele küsimustele, et te saaksite kasutada tõesti oma aega võimalikult tõhusalt, seda ma ütlen teile oma kogemuste põhjal, suur tänu teile tähelepanu eest. ma sooviksin meile vastastikku suurt edu meie koostöös, sest vastu on vaja võtta väga palju otsuseid äh, lähiajal meie ühises põllumajanduspoliitikas kahe tuhande kahekümne esimesest äh, kuni kahekümne seitsmenda aastani. Panie ministrze, dziękujemy za takie bardzo szerokie, pełne odniesienie się i we wprowadzeniu minister, suur tänu selle väga põhjaliku ülevaate eest, mille meile äh, oma esimese sõnavõtuga andsite ja samuti ka suur tänu äh, vastuste eest, mille andsite liikmete küsimustele. kõneainet on väga palju. Teie kogemused ja, ja teadmised nende küsimuste vallas aitavad meil võib-olla, võimaldaksid meil palju pikemalt rääkida sellel teemal, kuid äh, aeg töötab meie vastu, seetõttu tänan teid ja soovin teile edu väga erilise ja väga keeruka eesistumise ajaks nagu te ütlesite, siis äh, parlamendi ametiaja lõpp on meie jaoks sama Äh, töötihe kui teie jaoks. nüüd teeme äh, minutilise pausi ja siis jätkame edasi hääletamisega, aitäh! Bardzo proszę, jeśli możemy. aitäh, kolleegid. nüüd äh, ebaausad kaubandustavad on järgmine päevakorrapunkt. hakkame jõudma lõppu mäletate, siis äh, raportöör Paolo de Castro esitles ähm, kokkuleppe põhipunkte seitsmendal jaanuaril. nõukogu on kinnitanud, et kui parlament oma seisukoha esimesel lugemisel vastu võtab, võtdi seisukoha vastu vastavalt aluslepingu sätetele. kui me selle vastu võtame, siis äh, jõuab see märtsis äh, täiskogule. Äh, härra Dvola, kas te ei soovi sõna? kui ei, siis liigume edasi hääletamise juurde ettevõtjatevahelised ebaausad kaubandustavad toiduainete tarneahelas. tegemist on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 variraportööridele, personalile ja kõigile, kes äh, selle teema kallal äh, kuude, mitu kuud tööd on teinud, palun sõna teil. ja tahtsin lihtsalt veel kord kõiki kolleege tänada, oleme siin hea tulemuse jõudnud ja äh, põllumajanduse erikomitee Te äh, tegi oma hääletuse teatavasti ühehäälselt äh, paar päeva tagasi, ehk siis äh, toetati ühehäälselt. nii et väga hea, meie läbirääkimismeeskond tegi parlamendis suurepärast tööd, aitäh! suur tänu, härra De Castro ja suur tänu kõigile, kes selle punktiga tööd on teinud. järgmisena Äh, rakendamise aruanne määruse kohta, mis käsitleb loomade kaitset vedamise ajal nii EL-is kui ka väljaspool seda ja raportöör on äh, kolleeg Toormann. Äh, esimeste konverents palus meie komisjonil selles vallas rakendamise aruande koostada, selleks et et äh, uurida väidetavaid äh, rikkumisi ja äh, haldusrikkumisi selle määrusega seoses. Envi ja TRAN komisjonid samuti tegid meiega koostööd, esitasid arvamused, Peti samuti, esitati nelisada kolmkümmend üks ähm, muudatusettepanekut, meil on kolmkümmend kompromissettepanekut ja härra Tantan soovib sõna. jah, see on väga oluline äh, raport, äh, tundlik äh, raport, ma ei tea, mille pärast kompromiss muudatusettepanekute nimekiri läks eile õhtul hilja mm, fraktsioonidele sekretäriaadist ja meie saime selle nimekirja kätte alles veidi aega enne praegust koosolekut. lisaks äh, kompromissidele on veel kuskil kakssada muudatusettepanekut jäänud. kindlasti on andekamaid inimesi kui mina olemas, aga pean ütlema, et minul isiklikult ei olnud aega seda nimekirja läbi vaadata. ma ei räägi siin sellest, et kompromissettepanekud on tihtipeale ainult uh, inglise keeles, aga ikkagi sellest tulenevalt ma teen ettepaneku, et see hääletus edasi lükatakse, aitäh. aitäh, kolleeg Noi-. siis riht-. mina olen sellele vastu, tegelikult on tõesti õige aeg äh, tegutseda, kõikides komisjonides on aega vähe, me teame ÜPP-ga tegeledes, kui vähe meil aega on läbirääkimisteks, igaks aja, asjaks on meil vähe aega me ei saa äh, lubada seda, et äh, kui veebruaris hakkame õigusloomeliste raportite üle läbi rääkima, kui me midagi edasi lükkasime, lükkame, lükkame veel rohkem asju edasi, me teame kõik, et meil on vähe aega, et meie öö, äh, abilised töötavad väga ping-, pingsalt ning tegelikult saab muudatusettepanekuid ju öö, läbi vaadata varemgi, muudatusettepanekutel on ka hääletusnimekirjas plussid ja miinused olemas, seega hääletagem ikka. Agnew. Chairman, I think it's the first time in nine years I've ever esimest korda üheksa aasta jooksul olen nõus äh, härra Dantoniga äh, aga nagu ta mainis, siis muudatusettepanekud äh, esitati äh, pärast tähtaega ja tema jaoks võõrkeeles, kuidas ta siis saab äh, mingisuguse seisukoha siin võtta ja kui ta siin selle kohta sõna ei võta, siis saab sellest pretsedent. me peaksime selle hääletuse edasi lükkama, et me saaksime nende uute muudatusettepanekutega tutvuda, aitäh. Buda. Pe scurt, domnule președinte, nu putem vota ce nu... Teen lühidalt, härra esimees kuidas me saame hääletada millegi üle, kui me ei tea, mis on hääletusnimekirjas? ma arvan, et see hääletus tuleb edasi lükata seniks, kuni me teame, mida see hääletusnimekiri täpselt sisaldab, see on väga tundlik teema. Um, äh, kolleeg McGuinness, mina toetan samuti edasilükkamist tegemist on väga olulise raportiga loomade heaolu teemal, kuid see puudutab ka põllumajandustootjate olukorda. ma elan äh, saarel ja loomade transport on meie jaoks äärmiselt oluline, et turule jõuda. meil on ka väga väike hulk äh, suuri tootjaid, kes, ähm, kes võivad äh, veiseliha hinda kontrollida ja ma kardan, et see raport võib saata signaali äh, Äh, vale signaali ja äh, muuta põllumajandustootjad ebakindlamaks Euroopa Liidu põllumajanduspoliitika tuleviku osas. Brexit on siin juba niigi palju ebakindlust tekitanud ja suurfarmide äh, soov siinkohal koostööd teha on äärmiselt väike, seega ma paneksin ette edasi lükata. palun, raportöör härra Tormann aitäh, see on tõesti oluline teema ning meil oleks võinud olla selle jaoks rohkem aega, aga öö, ähm, otsustati ju, et me peaksime selle teemaga ühele poole saama veebruaris Strasbourgis. meil ei ole võimalus seda täiskogule viia, kui me veel kord edasi lükkame hääletuse, seetõttu ma soovitaksin, et me ei lükka hääletust edasi. meil ei ole rohkem aega, kui meile on antud samas tuleb ka silmas pidada seda, et eh, töötajad, kes töötasid selle kallal, esitasid meile dokumendid õigeaegselt, nad nägid väga palju vaeva sellega. ja kui meie eh, töötajad ka meid aitavad ja me saame tähtaegadest kinni pidama, kinni pidada, siis minu arvates me ei peaks edasi lükkama seda hääletust. härra Tess aitäh, härra esimees. mul on küsimus õigustalitusele siin parlamendis. kui me lükkame selle edasi järgmisele nädalale, kas me eh, saame selle täiskogule viia, oleks väga vajalik, et selle teemaga valmis saadaks, aga praegusel hetkel ma ei ole olukorras, et hääletada. ma ei tea, kas hääletada poolt või vastu mingitele asjadele, ma ei ole suutnud läbi lugeda neid kompromisse ja see, seetõttu on tõenäoline, et täiskogul me ei saa suurt häälteenamust sellele, seetõttu me peaksime hääletuse edasi lükkama. jah, aitäh. mina arvan, et äh, me peaksime ikkagi hääletama, et oleks kindel, et see jõuaks äh, veebruari täiskogule. ja kolleegid äh, Äh, muidugi ütlesid siin äh, üht-teist ja seda peaks arvestama, näiteks meil on võimalus hääletada ka homme. et näiteks kolleegid, kes ei ole saanud muudatusettepanekutega tutvuda, võiksid hääletada homme uh,. Thanks, chair uh,. Yes uh,, we were, it was even kolleeg Ots, äh, jah, aitäh, äh, härra esimees. Äh, ka meie väikese fraktsioonina sai, tulime toime selle töökoormaga äh,. oli küll kiire, aga me saime hakkama. mina äh, loodaksin, et EPP-l on piisavalt palju töötajaid, et äh, sellega toime tulla ja me peame oma töö ära tegema äh, esialgu soovisid enam kui kakssada parlamendiliiget, et meil oleks uurimiskomisjon, nüüd on meil aga ähm, rakendamisaruanne, millesse on väga palju tööd sisse läinud. on väga palju muudatusettepanekuid ja ja siin on üritatud väga palju kompromisse leida, seega ma soovin, et me jääksime siiski olemasoleva ajakava juurde, aga kui äh, härra Torman paneb ette, et me hääletame homme ja kui EPP on selle kompromissiga nõus, siis ka mina suudan sellega leppida. kolleeg Asenkamp, aitäh! ma nõustun kolleeg Vaitsiga, et põhjalikult on läbi räägitud siin ka Rahvaparteiga koridorides, olen, kuulsin ma ka Rahvapartei äh, kolleegidelt, et nad teavad väga hästi, mis kompromissides sees on proua McInnesi argument. see avas mul tegelikult silmas, ta ütles, et ta muretseb raporti sisu üle, selle üle, millel võiksid olla öö, äh, ta-, selle sisu tagajärjed, seetõttu ei tohiks edasi lükata hääletust. Pampas õigus. Sorry uh,, Mr Chairman uh, uh,, as is härra Nicholson nagu on öeldud, siis äh, tegemist on väga tundliku iseloomuga mm, aruandega ja fakt-, ja minul ei ole probleemi selle homme hommikuks edasilükkamisega või näiteks kui hääletame selle üle homme kell kümme komisjonis, ei ole see minu jaoks probleem, äh, ehk saab ka EPP siis sellega tegeleda. Äh, nagu härra Vaits ütles, siis kõik teised on sellega hakkama saanud ma sooviksin, et sekretäriaat kinnitaks, kui me täna ei hääleta seda ja kui see ähm, siis äh, kas meil on selline valik, et me kas sellel, et me peame sellel nädalal hääletama selle ettepaneku üle, et me saaksime plena-, täiskogul seda arutada? kui me sellel nädalal selle, selle, seda ei hääleta, siis, äh, siis selle üle täiskogule ja arutle, kas on nii? jaa, tänke, hea president. härra Eik, aitäh, härra esimees, austatud kolleegid. ma sooviksin siin öelda, et ma nõustun täiesti härra Vaitsi ettepanekuga. ma selgitan ka, miks. me ei räägi siin mingitest tohututest Äh, LKV-d, äh, äh, veoautodest või muust sarnasest me räägime otseselt ju ettepanekust, millega saab oluliselt vähendada loomade kannatusi. ning tuleb ka arvesse võtta, et komisjon ja Euroopa Liit on selles valdkonnas väga kaua niisama passinud, me ei tohi enam viivitada igalühel oleks olnud võimalus ette valmistada tänaseks hääletuseks ning Rahvaparteil on piisavalt töötajaid, et töötada läbi terve tekst ja muudatusettepanekud, sest me räägime tõesti olulisest teemast, kas loomad peavad veel kannatama või me saame ma-, minimeerida loomade kannatused, seega palun hääletame täna. Une question effectivement d'organisation, tout simplement, je pense que jah, see on siin korraldamise küsimus, ma arvan, et Rahvaparteil on olnud äh, aega piisavalt äh, oma töötajate käest läbi vaadata, seda me tegime, nii nagu ka väiksemad äh, fraktsioonid. ja tegemist on väga olulise teemaga, ma arvan, et me peaksime praegu hääletama, aitäh. Yeah, I am quite pragmatic in this one, I would like to mina suhtun siin väga, väga pragmaatiliselt sellesse, ma sooviksin kuulda, mida äh, arvab sekretäriaat, kas me peame hääletama sellel nädalal, et see jõuaks täiskogule. Äh, sellisel juhul ei näe ma mingit põhjust, miks me peaks homme hääletama, hääletame parem täna, kas see selle kaheteist tunni jooksul tõesti muutub niivõrd palju? Äh, härra esimees, ma ei äh, saa hääletada asjade kohta, millest ma midagi ei tea, seega ma pean lahkuma, aitäh. Äh, suur tänu. härra Vaits viitas äh, menetluslikele küsimustele ja ja kohustustele, mille on meie õlule pannud esimeste konverents, mida me nüüd tegema peaksime? ma palun sekretäriaadil selgitada menetluslikke külgi. jah, aitäh. saan siis öelda täpsustuseks järgnevat. on tõsi, nagu mõned ka juba ütlesid, et esimeste konverentsilt tuli äh, parlamendi presidendi äh, kaudu äh, juhis fraktsioonide esimestele siis seoses algatusraportitega, mille hulka ka see praegune kuulub, et tuleks teha nõnda, et need jõuaksid kõige hiljemalt veebruari täiskogu istungile. see tähendab seda, et kui me sel nädalal ei hääleta, ma kontrollisin, et järgmisel teisipäeval oleks juba liiga hilja, et kui me sel nädalal jätame hääletamata, siis veebruarisse täiskogule ei lähe. lisaksin veel, et äh, esimeste äh, konverentsi mm, konverentsilt peaks sellisel juhul erandit taotlema, kuna me ei ole nende eh, juhiseid täitnud, sest meile on palju kordi ju öeldud, et tegemist on mandaadi eh, lõpuperioodiga ja seega tuleks eh, niisugused hääletused kiiresti ära teha õigel ajal, nii et siit nüüd edasi lükata oleks üsna keeruline. ja teiseks, mis puudutab homset hääletusvõimalist, kui te seda otsustate, siis äh, see on tehtav, aga homme hommikul äh, tuleb volinik Hogan üheksast äh, poole üheteistkümneni, kuna vähem aga tavaliselt ei õnnestu, seega saaksime hääletada kuskil pool üksteist, üksteist nii et siis peaksime need päevakorrapunktid äh, ümber tõstma, mis sealt edasi tulevad, aga viimase võimalusena on see võimalik küll, aitäh. palun kolleeg Agile ma leian, et me ei peaks seda homseks lükkama, me lükkame selle kas pikemalt edasi või mitte. homseks päevakorras oleme juba kokkuleppele jõudnud ja, ja me hakkame arutama kaubandusleppeid ja nende mõju põllumajandusele. sarnane nimekiri äh, tähendaks tunniajast hääletust ja selleks ei ole meil homme aega. seega selle homseks äh, edasilükkamine minu arvates tähendaks seda, et meil ei oleks äh, muudeks olulisteks teemadeks päevakorras aega. seega äh, see jällegi mõjutaks negatiivselt teiste inimeste tööd, seega minu ettepanek on mitte homme hääletada. kui me saame hääletada, siis hääletame praegu seega siin peaks enamuse otsust järgima. ma arvan, et homne oleks vale aeg, sest praegu meil on selle jaoks aeg eraldatud. härra Dantan, härra Häusling ja seejärel lõpetame jah, mina ei ole küll üldse nõus sellega, mida siin mõned on äh, öelnud. igaüks töötab nii, nagu soovib. tegemist on tundliku äh, teemaga ja ma ei soovi, et äh, teised teaksid, mida mina nendest muudatusettepanekutest arvan. mina sain selle enne kahtteist, sain võõrkeeles kompromissettepanekud sellel ajal samuti ja mul oleks tarvis äh, need läbi vaadata ja mina tegelen äh, selle põllumajanduspoliitika reformi küsimusega, tegemist on äh, prioriteetse teemaga. mina olen valmis äh, homme hääletama ja täna öösel need kompromissi ettepanekud ja fraktsioonide muudatusettepanekud läbi vaatama, aga me peaksime siiski teiste tööd austama ja seda ma ootan ka teistelt, aitäh. kolleeg Oisling ma olen selle poolt, et täna hääletataks. ma ei tea, äh, kui äh, palju äh, Rahvapartei järgmise kaheteist tunniga võidaks, aga võib-olla see on nende taktikaline mäng, samas võib-olla homme nad on samamoodi vastu, ma arvan, et me peaksime täna hääletama, aga vähemalt siis homme. Już pan poseł Des. härra Des. lühike märkus, suur tänu, härra esimees. see e, etteheide, et meil on öö, e, taktikaline mäng siin öö, e, käimas, siis selle etteheite lükkan ma kategooriliselt tagasi. härra De Castro, palun jah, mulle tundub, et enamik soovitab, soovib siiski hääletada homme, et siis täna öösel äh, neid kompromisse läbi vaadata. homme tõepoolest ma mõistan, et äh, see teeb olukorra keerulisemaks, kuid mulle tundub, et äh, seda kompromissi toetab siin enamik. Proszę Państwa, <clears throat> wszyscy mogli się wypowiedzieć daamid ja härrad, kõigil on olnud äh, võimalus kõneleda. mina pigem ähm, eelistaksin, oleksin eelistanud homsesse lükkamist hääletuse puhul, kuid äh, proua Agila oli väga veenev homne päevakord on tõesti väga tihe. me räägime kaubandusteemadel, mis on Euroopa Liidu jaoks väga olulised küsimused ja ka paljude liikmete jaoks. ma arvan, et meil ei oleks võimalik äh, seda kõike mugavalt päevakorda mahutada ja komi-, volinikult äh, aja äravõtmisest me ei hakka rääkimagi. ma olen sunnitud siiski äh, hääletusega jätkama, kui proua Kilar äh, oma vastuseisu tagasi võtab, siis võime lükata selle homseni, kuid muid, muul juhul peaksime siiski jätkama täna jah, ma ei tahaks äh, siin nüüd oma rollist välja astuda, aga meil võiks olla siin siiski võimalus kompromissiks. kõigepealt tuleb homme volinik Hogan ja siis pärast äh, on kavas rääkida tsitruseliste turu äh, olukorrast, eriti just Hispaanias, see on Lõuna-Hispaanias, see on proua Aguilari teema ja pärast tuleb üldisem mõttevahetus John Clarkiga rahvusvahelise kaubanduse üle ja ma arvan, eh, et siin võiks välja pakkuda nõnda, et eh, kõigepealt eh, pidada siis arutelu volinikuga, siis hääletada ja äh, rääkida tsitruselisest, tsitrulest sellistest ja edasi, aga John Clarke'i võib-olla siis äh, tõsta selle äh, John Clarke'iga arutelu äh, hilisemaks, et tsitruseliste teemal tõepoolest pidi tulema meile siia ka külalisi ja nii edasi, seda peaks homme küll tegema, aga et lükkaks edasi siis äh, John Clarke'iga mõttevahetuse, mm, see ei olnud äh, tegelikult ju väga aktuaalsel teemal planeeritud po cichu mam nadzieję, że, się zmieści, że zdążymy zrobić wszystko, ale e, pani poseł ma loodan, et e, suudame kõik siiski päevakorda ära mahutada. ma näen, et e, proua Aguilar noogutab ja on nõus, aga härra Häusling ja härra Caputo soovivad sõna. härra Häusling esimesena. ja ma arvan, et me võiksime selle Äh, äh, tegelikult juba täna ära lahendada, aga kui me äh, kaubanduspoliitika edasi lükkame, siis sellega ma nõus ei ole, me räägime seal Mercosurist ja muust, seda ei saa edasi lükata, vabandust, sellega on mul probleeme. Uh, look, I don't think there's any point. Nicholson ma arvan, et äh, ei ole mõtet äh, siin väga kurjaks minna ähm,. ma ei ole selle vastu, et inimestel pea, võiks olla aeg oma tööd teha ja ma mõistan, et äh, on ka muid olulisi teemasid, aga kas me saaksime siis hääletuse korraldada kohe pärast äh, volinik Hoganiga äh, arutelu äh, ja seejärel äh, räägiksime tsitrusviljadest äh, ja kaubandusläbirääkimised lükkame järgmisesse nädalasse, sest äh, selle, see ei ole nii kiireloomuline teema. Äh, inimesed peavad ju ka teistes komisjonides osalema ja me ei saa siin lihtsalt hübata ühest komisjonist teise, sest meil on kõigil omad prioriteedid, seega ma panen ette, et need inimesed, äh, kes, kes siin täna on, võiksid teada, mis kellaajal umbes homme see hääletus toimub, et nad saaksid siin ka kohal olla ja ma panen selle ette ka vajadusel. daamid ja härrad, panen ette, et alustame täpselt kell üheksa ja hääletame ähm, kohe pärast äh, arvamuste vahetust volinikuga, kui me suudame oma tavapärast tõhusat töörütmi äh, järgida, siis on meil võimalik äh, terve päevakord läbi võtta ja võimalik, et meil on võimalik äh, hääletada isegi enne kella kümme kolmekümmet. ma loodan, et te kõik olete nõus, oleks väga kahju, kui ametiaja lõpus öö, ähm, oleme nii kurjad üksteise üle. Äh, jah, aga ainult sellisel tingimusel, kui härra Clark järgmisel nädalal siia ko komisjoni kutsutakse. me üritame kutsuda härra Clarki siia homme ma arvan, et kui kõik ähm, korral, kohal on, siis, äh, siis me saame hakkama. Äh, mul on ka muude küsimuste all üks, üks teema, aga võin selle ka homme <laughs> tõstatada, kui soovite. Äh, kolleeg Aguilera tsitrusviljad peavad äh, teistest küsimustest ette jääma, tegemist on väga olulise küsimusega ja seejärel saame muude päevakorrapunktidega tegeleda. Äh, jah, loomulikult äh, tsitrusviljadega peame kindlasti tegelema ja nii olemegi jõudnud selle teemaga lõpuni, aga meid ootab ees veel üks hääletus kohe saab sõna äh, härra Haitama, kuid kõigepealt äh, kuuleme Peti arvamust. seoses ähm, ähm, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiitmise andmisega ja nüüd äh, saab sõna raportöör aitäh, ähm, härra esimees, ma tänan ka kõiki kolleege, kes on oma muudatusettepanekud esitanud ja panustanud sellesse, et see arvamus oleks veelgi parem. ma olen üritanud välja tuua kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta ÜPP häid külgi, kasutasin selleks Kontrollikoja äh, aruannet, aga tõin välja ka teatud probleemid seetõttu tahaksin öelda, et Ehm, vigade parem väljatoomine on äärmiselt oluline selleks, et ühine põllumajanduspoliitika veelgi parem oleks. ma arvan, et Euroopa Kontrollikoda peaks ehm, suutma ehm, leida, milline on mingisuguse vea põhjus või allikas, sest kui vigu tehakse meelega või vead toimuvad süsteemselt, ehkki tahtmatult, siis on see sisuliselt siiski sama asi. seega süsteemsed vead ei tohiks see ÜPP osa olla, seega ma palun, et te kõik seda arvamust ka toetaksite, aitäh. aitäh. nüüd ma teen ettepaneku, et äh, läheksime hääletuse juurde, kas te olete kõik valmis? seega muudatusettepanek üks. kes on poolt? vastu, vastu võetud. kaks, kes on poolt? see on vastu võetud ja kompromiss üks. elektrooniline hääletus, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt? aitäh, vastu võetud. viis poolt, vastu võetud, kuus kes on poolt, kes on vastu, erapooletud, tagasi lükatud, seitse, kes on poolt, üheksa, kes on poolt, vastu võetud, kümme, kes on poolt, vastu võetud, üksteist, kes on poolt, vastu võetud, kaksteist, kes on poolt kontrollime kümnenda puhul. hääletus on alanud, muudatusettepanek kümme. hääletus on lõppenud. vastu võetud üksteist, kes on poolt, vastu võetud kaksteist, kes on poolt, vastu võetud kolmteist, kes on poolt, vastu võetud neliteist, poolt, vastu võetud, viisteist poolt, vastu võetud, kuusteist, kes on poolt, vastu võetud, seitseteist, kes on poolt, kes on vastu. kontrollime elektrooniliselt. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud muudatusettepanek kaheksateist, kes on poolt, vastu võetud, üheksateist, kes on poolt vastu, erapooletud, kontrollime elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nüüd kogu arvamuse projekti hääletus koos muudatustega, hääletus on alanud. hääletus on lõppenud vastu võetud, palju õnne proua Peeterile. kui olete nõus, siis äh, lähme äh, edasi siis härra äh, Hüütema küsimuse juurde, muude küsimuste all, palun. aitäh, härra esimees. Eh, jah, see on oluline arvamus, eh, mis eh, puudutab eh, puu- ja juurviljade tooted. aastal kaks tuhat viisteist oli resolutsioon sellel teemal ja seoses patentidega siis meie olime näiteks vastu, et brokoli või muude toodete puhul see äh, nõnda toimuks ja komisjon ütles, et äh, see ei ole ka äh, nende õigusaktide eesmärk. nii et ja erinevaid algatusi on siin olnud, aga tehnilisel tasandil ei ole olnud võimalik tegelikult seda olukorda nüüd muuta ja see oht on siin nüüd olemas, nii et me tahaksime tegelikult patendiametnik, äh, ametiga ja komisjoniga vaadata, äh, mis tegelikult sellega toimuma hakkab ja mida nõukogu tahaks, sooviks ka teada. ja lugupeetud kolleegid, mm, härra Hüütemaa minu arvates on see koordinaatorite teema. ja sekretäriaat peaks äh, vaatama, millal seda saab käsitleda. võib-olla härra Häitemaa saaks äh, selle küsimuse kirjalikult vormistada ja siis saame võib-olla ka kirjaliku vastuse sellele härra Höslingilt jah, kolleegid, me oleme kaks resolutsiooni Euroopa Parlamendis selle teema kohta praeguse mandaadi ajal vastu võtnud ja komisjon ütles, et ta võtab tõsiselt Euroopa Parlamendi otsust ja ei anna patente välja, nüüd aga selgub, et see toimub ikkagi edasi, kuigi nad ütlesid, et see nii edasi ei toimita. seetõttu tuleb see teema oluliseks prioriteediks võtta, sest parlamendi seisukohti ei võeta absoluutselt arvesse. Euroopa Liiduna vasta-, vastutame meie Patendiameti eest ja kui Euroopa Liit ennast tõsiselt võtab, siis peab komisjon ka äh, ellu rakendama selle, mille meie kaks korda oleme vastu võtnud. me ei peaks ainult neid äh, küsimusi kir-, kirju kirjutama neile, vaid küsima otse komisjonilt. E, e, aitäh. tundub, et siis olete Jaaniga nõus. jah, mina tahaksin toetada kolleeg Jan Häütemat meil on juba siin teatavaid kogemusi nende komisjoni äh, vastustega, mis on üsna äh, napid ja ka arutelu peab toimuda äh, siin ja see on väga oluline teema. hästi, siis tundub, et oleme siin menetluse nüüd paika pannud, kas on veel muid, muid küsimusi? kui ei ole, siis praegu sellega lõpetame põllumajanduskomisjoni koosoleku ja ütleksin lihtsalt äh, veel kord, et midagi äh, hullu ei olnud sellest, et koordinaatorite koosolek äh, ära jäi, see oli lihtsalt asjaolude kokkulangemine vahetati kirju, aga annan teile ausõna, et ma tõepoolest küsisin kirjalikult eh, kõigi koordinaatorite käest selle toimumise kohta. aitäh kõigile ja alustaksime homme täpselt kell üheksa.